Uh, good afternoon, colleagues, and thank you for the AFEC committee for welcoming. aitäh ja suur tänu välisasjade komisjonile, et olete valmis siin vastu võtma ka arengukomisjoni kolleege selleks, et üheskoos arutada äh, seda tähtsat küsimust sundrännet ja nagu kolleegid teavad, siis me oleme ette valmistamas ühisraportit Euroopa Liidu välispoliitika tähtsuse kohta selleks, et pagulaskriisi küsimustega tegeleda. see on äh, praegu üks päevakajalisemaid küsimusi, me kõik tegeleme sellega, üritame leida inimlikku vastust äh, probleemile, meil tuleb äh, selgelt välja öelda, et inimestel on õigus ja et pagulastel on ka õigused ja et me peame leidma äh, kestlikke poliitilisi lahendusi inimeste vastuvõtmiseks ja hoolitsemaks selle eest, et äh, kui nad on olnud äh, sunnitud lahkuma oma koduriigist, et neil siiski läheb hästi. ÜRO üheksateistkümnendaks septembriks on ka kõrgetasemelise kohtumise kokku kutsunud, kus neid küsimusi äh, arutatakse. meie raportis vaatame seda küsimust laiapõhjaliselt, esiteks üleüldiselt äh, sundrännet ja täna on meil siin komisjoni esitlus ette nähtud teatise kohta, mis võeti vastu aprillikuus. meil on kolm äh, külalist äh, siin täna meil on härra De Bruyere äh, EKO peadirektoriaadist, siis härra Ambrosi, kes on äh, rahvusvahelisest rändeorganisatsioonist ja siis proua Hald, äh, kes esindab siin pagulaslaagreid ja kohe algatuseks annaksingi siis sõna kolleeg De Brauerile Proeer, ma pean kahjuks äh, varsti lahkuma, sest mul on teine kohtumine, sest me oleme siin ajast juba pool tundi maha jäänud. There. Okay, there we go. Uh, thank you very much, Madam Chair. I'm, I'm, I'm, I'm utterly time conscious. aitäh, proua esimees, tean, et oleme ajast maas, nii et üritan oma esitluses välja tuua tõesti ainult põhilised sõnumid, sest äh, see teatis tuli nüüd juba päris natukene aega tagasi välja ja nagu te ütlesite, nõukogu on ka sellega tegelenud ja ma arvan, et sisuga on kõik juba tutvunud, eriti just põhiküsimustes ja sellepärast jätaksingi rohkem aega võib-olla põhikülalistele küsimusteks, vastusteks. lihtsalt kõigepealt tegemist on äh, selle mosaiigi ühe osaga. me räägime siin Euroopa Liidu rändest, räägime äh, turvalisuse tagamisest äh, lähteriikidest juunikuus äh, võeti vastu ka jätkusuutliku arengu tegevuskava aastani kaks tuhat kolmkümmend ja Euroopa Liit on võtnud endale ka kohustusi maailma ähm, humanitaartippkohtumisel ja nüüd äh, järgmised sammud on need kaks äh, kohtumist äh, mis korraldatakse New Yorgis enne ÜRO Peaassambleed septembrikuus. miks see teatis sellel hetkel? arvan, et numbrid on kõigile teada, aga on hea siiski neile, neid veel meelde tuletada. kuuskümmend viis miljonit äh, inimest kogu maailmas, kes on olnud sunnitud lahkuma, kõige suurem number maailma ajaloos ja sellest kuuekümne viiest miljonist ehm, viis kõige suuremat äh, pagulaste riiki on äh, Lõuna-Sudaan, äh, Süüria, Somaalia, Afganistan. Süüria, Kolumbia, Afganistan mängivad siin väga tähtsat rolli mis on nüüd viimase viie aasta jooksul kõige rohkem toimunud? Need, sealt on inimesed tulnud üle viie aasta ja kui vaadata siin pagulasi ja sisepagulasi, siis äh, tegemist on äh, tõesti äh, rände ja haavatusega ja me tahame välja töötada tegevuskava, mida saaks kasutada mõlema olukorra puhul. suurem osa nendest rännetest tuleb ette piirkondades, mis on nagunii juba haavatavad. nagu üks minu kolleegidest ütles, me näeme kriise, kriise, kriise, kriiside järel näiteks äh, Etioopia äh, Saheli piirkond, siis me näeme, et seal on väga keerulised olukorrad, kriisid tekivad nende pärast ja haavatavus on väga suur ja need äh, riigid mõjutavad ka üksteist negatiivselt, nii et me peaksime keskenduma just nende pagulaste haavatavusele. võib-olla tasuks rääkida ka sellest, äh, nimelt, et migrandid ja pagulased, äh, miks nad tulevad, millisest riigist nad tulevad, tegelikult meid see väga palju ei huvita meie jaoks on tähtis haavatavus, äh, kaasa arvatud ka migrantide haavatavus, äh, sest nemad on äh, kriisiolukorras, mis suurendab nende haavatavust, isegi kui need inimesed on juba rändele asunud. tegemist ei ole mitte millegi uuega, need, kes on juba pikemat aega tegelenud humanitaarküsim-, humanitaarküsimustega, teavad, et see ei ole mitte midagi uut äh, Ladina-Ameerikas, Aasias, igal pool, Aafrikas on seda varem nähtud. ja kui te vaatate töödokumenti, mis on teatisele lisatud, siis te näete, et minevikus on mitmeid kordi üritatud seda olukorda parandada nii, et see arvestaks olukorra eripäradega mis juhtus varem, oli see, et jah, humanitaarabi anti kõigepealt ja mingil hetkel, kuna olukord paranes, siis humanitaarabi jõudis oma piirideni ja mitte midagi mit,, midagi tuli ette võtta ja siis töötati välja kus me töötasime välja selle LRRD kontseptsiooni ja mis oli kõige tähtsam selle juures, oli see, et me nägime, et meil ei ole raha. ja selle taga oli tegelikult ka sõltuvussuhe, me nägime, kui käisime pagulaslaagrites või äh, üleüldiselt ümberasustatud inimesi, siis me nägime, et mingil hetkel tekib inimlikkuse ja väärikuse küsimus ja nad mingil hetkel ei tunne enam mitte mingit inimlikkust, sest nad on sajaprotsendiliselt sõltuvad, see on kõige hullem olukord ja seda nägin äh, ka natukene aega tagasi, kui käisin Süüria pagulasi vaatamas Kreekas, tegemist on inimestega, kes lihtsalt terve päeva ootavad, ootavad, kuni toidupartsjonid välja jaotatakse ja kui rääkida seal inimlikkusest ja väärikusest, siis seda seal ei ole mitte raasugi ja selle peale tuleb ka mõelda, kui me räägime sellest teatisest ja just sellepärast peasekretär kukkuski kokku selle humanitaartippkohtumise see on üks põhjusi, miks praegusel hetkel me oleme otsustanud, et me peaksime vähem empiiriliselt sekkuma, see tähendab seda, et me peame õppima sellest, mida me oleme teinud minevikus. meil on olnud siin edulugusid, aga ka läbikukkumisi ei ole koordineeritud piisavalt, ei ole piisavalt kommunikatsiooni antud, antud valeinformatsiooni, statistika ei olnud äh, täiuslik ja selle kõigega tuleb arvestada ka siis, kui me seda uut tegevuskava välja töötame nii et praegu me ütleme, et kui olukord äh, muutub raskeks, kui ükski äh, äh, välja pakutud lahendustest ei toimi, siis tuleb meil ressursid koguda, äh, humanitaarabi, arenguabi ressursid kokku koguda. kui meil, kui siin tõesti kuidagi humanitaar- ja arenguabi ressursside veel vahet tehakse, siis need tuleb võtta kasutusele nii, et äh, lõpuks äh, need inimesed muutuvaks sõltuvaks ja saa-, sõltumatuks ja saaksid ise, iseendaga hakkama. ja et nad äh, saaksid panustada elu, iseenda elusse sellega, et nad on sõltumatud ja selle kaudu siis panustavad kogu kogukonna arengusse, nii et nüüd tuleks äh, mõelda, mis on siin parim näide. mis ei tohiks toimida, on just see, mis toimub meil teatud pagulaslaagrites. Somaali pagulased on seal olnud juba üle kahekümne aasta. ma ei hakka kellegi poole näpuga näitama, me kõik oleme aidanud kaasa selle ol-, sellele olukorrale ärge saage minust valesti aru, ei ole siin mõtet äh, süüdistada üht või teist poolt, kuid mingil hetkel saava kogu, vastuvõtva kogukonna ja pagulaste pinged muutuvad nii suureks, ressursid on puudu ja seda sellepärast, et tegemist on mittehallatud äh, ümberasustamisolukorraga ja mingil hetkel teatud põhjudel, põhjustel valitsus otsustab, et nüüd tuleb lihtsalt see äh, Äh, olukord lahendada ja see tuleb, toob endaga kaasa järgmise probleemi, sellepärast et tegemist on haldamata olukorraga. me peaksime vältima selliseid olukordi. me teame, milline on ümberasustatute olukord praegusel hetkel ja me peaksime reageerima sellele. aga kuidas me saame teha? meil on siin mõningaid mõtteid juba piirkondlikud kaitseprogrammid, millest on edasi saanud piirkondlikud kaitse- ja arenguprogrammid, vähemalt kaks on neid praegusel hetkel, üks Somaalia poolsaarel ja teine Maghreb Mashregi äh, riikides ja need lähevad õiges suunas. me üha rohkem teeme koostööd arenguabi kolleegidega, tegemist on tõesti arenguabi tegevuskavaga, kus me tõesti üritame need erinevad meetmed omavahel ühendada selleks, et meil oleks selline nii-öelda kaitstud ümberpagustav, äh, ümberpaigutamisprogramm. siis need usaldusfondid, ma tean, et äh, äh, parlamendil on väga palju neid küsimusi selle kohta, Türgi usaldusfond on teistega samasse patta pandud, aga vähemalt nende usaldusfondide kaudu üritatakse nende lõksus olevate ümberpaigutatud inimeste olukorda parandada, kasutades neid vahendeid ja võimendatakse neid Need viimased sammud on olnud kindlasti olnud õigeks sammuks õiges suunaks. kui vähegi on võimalik äh, mis nende programmidega saavutatakse, inimesed pannakse vastutama iseenda elude eest, pered saavad äh, ise otsustada, majapidamised saavad ise otsustada, milliseid äh, programme nad kasutavad selle raha Äh, mida nad täpselt ostavad selle raha eest, mida neile antakse. Nad otsustavad ise, mida nad kohalikul turul ostavad ja see tegelikult aitab nende väärikust tõsta. ma tean, et see võib kõlada naljana, aga äh, väga suur vahe on peredel, kui nad iga päev ootavad toiduportsjoneid, et neid jagataks ja teiselt poolt, kui nad saavad ise minna turule ja osta selle toidu ise Nad saavad kinni pidada oma kultuurist, traditsioonidest, see loob perekonna äh, sidemeid äh, ja parandab ilmselgelt nende olukorda, nii et meil on siin tõesti väga palju selliseid häid näiteid ja selle teatisega me üritame seda uut äh, lähenemist rohkem sisse viia, seda kaitstud ümberpaigutamise kontseptsiooni siis. me tõesti peame vaatama, kas need lahendused tõesti ka soim-, toimivad aga olgem nüüd ausad, äh, kuuskümmend viis miljonit, see number, mille ma enne välja tõin, see on nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal samamoodi peame vaatama, kui palju on tagasi pöördutud, need numbrid on väga madalad, nii et meil on vaja tõesti kaitstud äh, ümberpaigutamine äh, ellu viia, sellepärast et äh, meil on väga vähe selliseid lahendusi, mis tõesti toimiks. aitäh, ma lõpetan siinkohal ja annan sõna edasi oma kolleegidele ning ekspertidele, kes kohe kindlasti annavad teile rohkem informatsiooni, võib-olla ka sarnast lähenemist toetavad nagu ka mina. meil on väga hea meel teiega koostööd teha, teie komisjonidega, sest nagu ma juba eelnevalt ütlesin oma sõnavõtus, tegemist on osaga palju laiemast tegevuskavast, mida töötatakse välja just nii-öelda rände ümber, aga mille puhul lähtutakse ka äh, sellest praegusest hetkest, ja võib-olla New Yorgis septembrikuus on võimalik juba hakata sillutama teed äh, uueks lahenduseks selles praeguses pagulaskriisis ja võib-olla siis ka lahendusele, mis on väärt kahekümne esimesel sajandi lähenemisi, aitäh! ja tõesti, me juba ammu oleme kolleege palunud, et äh, humanitaarabi ja arenguabi tuleb rohkem ühendada, me oleme ise ka näinud pagulaslaagrites seda olukorda ja see kõik on kooskõlas sellega, mida teie äh, välja tõite. nüüd annan sõna härra Panserile, äh, välisasjade komisjoni aseesimehele, aga enne ma annaksin sõna härra Ambrosile, äh, kes on rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni esindaja. Thank you, madam. suur aitäh, proua esinaine. ma sooviksin, et ma oleksin peadirektor, aga ma olen ainult äh, äh direktor. nii, üldises mõttes, aga võib-olla tulevikus, kes teab suur aitäh, et andsite mulle võimaluse siia tulla ja osaleda teie koosolekul, teie diskussioonis siin, mis on pühendatud teemale, mis on väga oluline ja meie jaoks muidugi no, on see suur mure, suur kohustus loomulikult äh, see on nii meie jaoks suur mure ja kohustus kui ka meie rahvusvahelistele partneritele, Euroopa Liidu institutsioonidele ja alustaksin sellest viimasest punktist, äh, mida Jean-Louis siin mainis ja see on ka nagu esimene küsimus, mis on kõige tähtsam, nimelt äh, humanitaarareng, rändekriis see on tegelikult ainult üks osa puslest, millele tuleb lahendus leida. positiivne on see, et ähm, Euroopasse suunduva äh, pagulasvoo puhul on suudetud nüüd äh, kindlaks teha, et tegemist on äh, struktuurse probleemiga ja me ei pea mitte ainult äh, kriisimeetmeid äh, äh, rakendama, vaid leidma tõesti ka struktuurilise lahenduse. probleemi tuleb vaadelda laiemas raamistikus seoses erinevate poliitiliste dokumentidega, mis on välja töötatud lähikuudel või, või eelnevatel kuudel komisjonis need äh, dokumendid, mis räägivad, et pagulaskriisi haldamisel on tähtis ka arvestada selle probleemi välisdimensiooni. Äh, ja nüüd on räägitud ka kolmandate riikidega sõlmitavatest äh, pagulaskriisi puudutavatest lepingutest. nüüd meie oleme oma jõupingutusi suurendanud, seda on näha ka Euroopa Liidu institutsioonide poolt, kõik soovivad nüüd tõesti asuda tegelema eh, pagulaskriisi algpõhjustega. me soovime eh, mitte ainult kriisi paremini hallata, vaid mis tahes eh, suuri, suurte inimmasside liikumist paremini kontrollida selline kriis on nüüd äh, jõudnud Euroopa Liitu, aga tegelikult on äh, äh, inimeste ränne toimunud ju erinevates piirkondades, klassikaline näide on lahkumine konfliktitsoonist, inimesed vajavad selgelt kaitset, kaitset smugeldajate, lastega kaubitsejad, inimkaubitsejate eest, on neid inimesi, kes ka otsivad paremat tööd, paremat elujärge ja haridust. ja tegemist on sellise mitmekesise seltskonnaga, kes on Euroopasse jõudnud ja mm, inimesed, kes on nüüd kodudest lahkunud, on järjest rohkem just sellised, kes otsivad paremat elu, elujärge. meie oleme aga traditsiooniliselt keskendunud eh, inimeste haavatavusele, eh, mitte eh, jaotades saabuvaid inimesi erinevatesse kategooriatesse. me ei räägi Äh, nüüd ainult nendest, kes sõjajalust põgenevad, kõik, kes, äh, kõik pagulased vajavad tähelepanu, äh, eriti need, kes on haavatavad. ja see on tähtis, et me just keskenduksime oma abi andmisel haavatavusest. ja veel mõned aspektid, mis eelkõneleja välja tõi. kõigepealt on minu arvates eriti tähtis see, et me ei unustaks, et praegune kriis, rändekriis, sundrändekriis, mis on juba äh, pikale veninud, siis äh, tuleb arvestada umbes kahekümne aasta või pikema perioodiga. see kujutab endast ühe põlvkonna äh, Äh, kujunemist. ja see hakkab omakorda äh, riikide tulevikku mõjutama. näiteks Somaalia puhul, siin juba räägiti äh, sellest, tegemist on pagulaskriisiga, mis sai alguse juba üheksakümne teisel aastal, kakskümmend neli aastat. see tähendab seda, et äh, mõned inimesed on, ongi juba pagulaskriisi ajal kusagil äärmuslikus olukorras sündinud ja üles kasvanud. Äh, ja, ja me oleme tahtmatult äh, mm, seadnud teatud takistusi nende noorte teel, eh, nende võimalustel haridust saada, eh, oma elu korraldada. just sellepärast need kriisid on pikale veninud ja seetõttu on vaja juba algusest peale, kui kriis tekib, hakata humanitaarabi andma ja äh, arutada, millised on need pikema perspektiivi probleemid, mis tuleb ära lahendada kui me hakkame otsima lahendusi, kõik see vastupidavus, äh, iseseisvus, kõik, kõik need küsimused, millest siin räägiti, hariduse andmine ja nii edasi ja veel, need kriisid on pikale veninud, seetõttu äh, me ei tohiks pidada sellist olukorda ähm, ming-, millekski mööduvaks. tulevad inimesed, paneme nad nagu parklasse mingisugusesse äh, põgenikelaagrisse, siis las nad ootavad seal, kui ajad paremaks lähevad, lähevad koju ta-, tagasi. aga see äh, parkimisaeg võib muutuda väga pikaks seetõttu on tähtis, et meil peaksid olema humanitaarabivahendid ja arenguabivahendid ja kõike seda tuleb kasutada juba algusest peale selleks, et olukorda stabiliseerida just eh, seal, kus va-, vastu võetakse suurel hulgal pagulasi. et ei tekiks sotsiaalseid pingeid, eh, mis toovad kaasa omakorda suuri probleeme ja see on seotud ka ähm, teisese liikumisega ja sellega, et äh, nende põgenikelaagrite ümber lihtsalt halveneb keskkonna olukord, seda on näha igal pool maailmas. selliseid probleeme on veel ja seetõttu on tähtis, et need äh, jõupingutused, millest on räägitud äh, Euroopa Liidu teatises Äh, on väga olulised, nad äh, räägivad sellest, kuidas äh, suuremahulisi rändeid hallata ja meie arvates on niisugune suhtumine nagu selles teatises teretulnud. oluline on, et meil oleksid korralikud poliitilised vahendid kriisile vastamiseks, aga samuti tuleb tõsta meie võimet tulemusi saavutada, oma plaane ellu viia ja loomulikult ega meie analüüs niisuguse teatisega ei lõpe, see peab edasi minema, jätkuma. ma rääkisin, et tegemist on struktuurse probleemiga, aga kas probleemiga, mis, mis areneb edasi, mis süveneb. seetõttu peab äh, peab meil olema võimalus sama kiirelt reageerida. ja ma lõpetaksin oma kommentaaridega siinkohal. aga hea meelega olen valmis vastama küsimustele. tänan. Bene, grazie. Adesso darei la parola alla signora Halt che rappresenta il Consiglio. Suur aitäh. Rahalt, kes ühte Taani organisatsiooni esindab siin, palun suur tänu. Äh, mina esindan siin Taani mm, pagulasnõukogu, kes tegeleb sundrände probleemidega ja ma tahaksin rääkida kolmest probleemist. kõigepealt äh, natuke sellest maailma humanitaartippkohtumisest, teiseks tahaksin rääkida segarändest ja kolmandaks tahaksin rääkida natukene ka äh, konflikti järg, märkse olukorra haldamise varajasest kavandamisest. ja nüüd äh, ma ilmselt kordan ka seda, mida on eelkõnelejad öelnud, Paul Jean-Louis, äh, meil eriarvamusi ei ole, aga nüüd räägiksin sellest maailma humanitaar- tippkohtumisest. meie arvates olid tulemused päris positiivsed. Äh, tippkohtumisel tunnistati üldiselt, et ne-, et humanitaarkriisid on tänapäeval pikale veninud, selle jaoks on vaja mis-, mitmeaastaseid äh, finantseerimisvahendeid, et me la-, lahendada saaksime need programmid või, või probleemid ja siin juba räägiti kahekümneaastasest kriisist või rändekriisist, see tähendab, et meil peaksid olema kestlikud lahendused ja lahendused just päritoluriikidele ja seetõttu on vaja palju rohkem pingutada poliitiliste lahenduste leidmiseks, ehm, et lahendada pikaajalised konfliktid. Te nimetasite ka siin seda, et humanitaarabi ei saa asendada poliitilisi lahenduid äh, ja äh, ilma poliitikasse investeerimata ja peab ilmselt arvestama sundrände kasvuga. ja nüüd äh, me tunnistasime ka seda, et me peame humanitaar- ja arenguabi andma, kui tegemist on pikaajalise kriisiga, me peame äh, pikaajalisi põgenikke äh, katsuma integreerida ühiskonda ja jällegi siin juba nimetati seda koosoleku juhataja ütles, et juba kümneid aastaid äh, on vastustatud äh, humanitaarabi, arenguabi, aga nüüd äh, arvestades kriiside pika, pikale veninud iseloomu, peab tõesti arenguabi ka pagulasabina andma arenguabi tuleb anda ka arvestades äh, sundrände dimensiooni ja ähm, äh, juba selliste spetsiaalsete komiteede loomine nagu Taanis näitab, et ollakse valmis dialoogi pidama ja nüüd sellest segarändest segaränne, see tähendab seda, et tegemist on äh, suurte rändevoogudega, kuid inimesed, kes, äh, kes rändavad, äh, teevad seda erinevatel põhjustel. osadel on vaja rahvusvahelist kaitset, osad otsivad paremat elujärge, tegemist ei ole harmoonilise, homogeense inimmassiga, kõik, tegemist on inimestega, üksikisikutega, kellel kõigil on omad mured ja kõigil on vaja kaitset ja tuge. ja meile tundub, et Euroopa rändepoliitika on olnud siin äh, lühinägelik, see ilmselt äh, rändevooge ei peata, teatud kanalite piiramine muidugi võib piirata ka äh, pagulaste arvu, kes jõuavad Euroopa Liitu, kuid nende inimeste arvu, kellel kaitset on vaja, tuge vaja, see, selline poliitika ei vähenda. seetõttu tuleb äh, leida mingeid muid äh, meetmeid. Ban Ki-moon äh, kutsus üles haldama korralikult ja turvaliselt rändevooge, tuleb kahepoolseid, mitmepoolseid regionaalseid koostöömehhanisme ära kasutada selleks, et ränne muutuks turvaliseks, tuleb koostööd teha eh, päritolu, eh, sihtriikide ja transiitriikidega. lepingud annavad eh, võimaluse paremini ja korralikult ja turvaliselt korraldada rännet, tuleb arvestada, et pagulastel on oma eripära, oma probleemid, mis vajavad ka tegelemist ja lahendusi ja samuti on oluline rahvusvaheliste standardite järgimine. pagulasi tuleb ko kohelda arve, austades ähm, inimõigusi ja võimalust vabatahtlikult tagasi pöörduda. samuti on oluline majanduskasv, äh, areng, ähm, <clears throat> ja pagulaste võimalused aidata kaasa nende endi arengule ja majanduse arengule tervikuna. seetõttu me ei tahaks äh, nii-öelda äh, eraldamismeetodit kasutada, meil on vaja laiemat lähenemist. Euroopa Liidul on eh, palju ära teha selleks, et eh, pagulasi koheldaks eh, väärikalt, inimväärselt, vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja Euroopa Liit võiks olla kõige, kõige paremaks eeskujuks teistele. me peame haldama rännet, mitte kontrollima rännet ja meil ei ole äh, piisavalt andmeid, seega meie rändepoliitika diskussioon on muutunud anekdootlikuks lihtsalt ja vastuoluliseks. peame mõtlema, mis on tekitanud selle, sellise olukorra, et inimesed on pidanud pikemaks ajaks kodust eemale eh, jääma eh, et on tekkinud teisene ränne, eh, seda tuleks analüüsida, et leida lahendusi. ÜRO pagulasvoliniku ametikuga ja samuti rahvusvahelise äh, rändeorganisatsiooniga oleme me kogunud äh, andmeid äh, Kesk- ja Ida-Aasia kohta, Sahara taguse Aafrika, Lääne-Aafrika kohta. oluline on konfliktijärgse rände lahenduste leidmine, kui me vaatame, milliseid kogemusi oleme saanud vara, varasematest konfliktidest, siis oleme saanud õppetunni, et tuleks juba reageerida väga varajases etapis. näiteks Süüria puhul. praegu tundub küll, et täiesti võimatu on reageerida ja nüüd äh, kuigi humanitaarorganisatsioonid saavad pidevalt väljakutseid, äh, nad on ülekoormatud, tehtud, äh, on nad siiski andnud oma positiivse panuse rändekriisi lahendamiseks. sundränne ei, kui ta ei ole poliitikute tähelepanu all, siis võib see hakata äh, juba riiklikku julgeolekut ohustama. tahaksin siin öelda nagu Jean-Louis, et sellised massilised tagasisaatmise algatused, mis, mida kavandatakse kiirustatult Somaalia puhul näiteks, need võivad hoopis meile tagasilöögi anda. inimesed hakkavad lihtsalt jalgadega hääletama, hakkavad, asuvad uuesti teele ja lahkuvad kodudest. meil on pagulasnõukogu Taanis ja äh, loodame, et äh, Süüria jaoks loodaks äh, konkreetne platvorm selleks, et toetada algatusi tagasisaatmiseks, äh, õigusabi andmiseks, see puudutab küsi-, varaga seotud, dokumentidega seotud, seotud küsimusi, samuti majandustege-, võimalikku majandustegevust tagasipöördumisel Süüriasse. samuti tuleb analüüsida seda, kuidas Süüria poliitiline olukord mõjutab nende inimeste olukorda, kes tagasi pöörduvad. me peame aru saama, et milline mõju on Süüria poliitilisel olukorral praegustele pagulastele, praegused või inimesed, pagulased võib-olla ei saagi tagasi pöörduda Süüriasse. ja seetõttu peab meil olema mingisugune raamistik, mis lähtub faktidest, mis võimaldab meil äh, plaane koostada. oluline on informeerida ka pa-, süürlastest pagulasi, millised võimalused neil tuge-, tulevikus avanevad, kaasata süürlasi, kuulata neid, kuulata neid nende regioonis, ka kaugemal kodust ja küsida neilt endilt, millised on nende eelistatud lahendused meil on veel üks algatus, äh, mis on seotud Somaali poolsaarega. meil on nimelt äh, jätkusuutliku arengu sekretäriaat, mis äh, tegeleb sarnaste probleemidega ja kokkuvõtteks tervitame seda, et järjest rohkem mõistetakse, et tuleb tegeleda sundrändega, tuleb leida uus lähenemine, teiseks tahaksime julgustada Euroopat Liitu äh, olema teistele eeskujuks nendes küsimustes ja kolmandaks tahaksime äh, soodustada äh, info kogumist, andmete kogumist, andmehaldust, mitte lihtsalt anekdootlike raportite koostamist ning see peaks kaasa aitama lahenduste leidmisele ja lõpuks tuleviku planeerimine konfliktitsoonidest peaks algama kohe, ja kõigi ühiste jõupingutustega on võimalik lahendusi leida. tänan. aitäh, nüüd me oleme ära kuulanud kõik eksperdid ja alustame aruteluga. ja me peame lõpetama pool seitse, palun mm, pidage seda silmas ja kõigepealt saab sõna proua Valenciano. aitäh härra juhataja, aitäh äh, kolmele eksperdile. ma olen täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite. me peame üritama koostada raporti, mis äh, tõesti kajastaks äh, selle nähtuse tegelikku mõõdet ja majanduspoliitika, humanitaarabi ei saa ega tohi poliitikat asendada, ma olen täiesti nõus sellega. ja selles raportis peame tegelema seetõttu ka poliitikaga, eelkõige välispoliitikaga, sest äh, mis ikka ja jälle juhtub, on see, et äh, kohutava Süüria pagulaskriisi tõttu ehm, me ei peaks ju neid pagulasteks nimetama, kuna me ei ole andnud neile pagulase staatust, eh, nad meeleldi oleks pagulased, aga me räägime siin ju inimestest, kes on põgenenud. nii et me räägime siin eh, pagulastest ehkki me ei ole neid inimesi pagulastena tun-, tunnustanud. aga Süüria pagulaskriisi tõttu oleme me saanud teadlikuks, mil määral inimeste pagendamised oma kodudest ei ole lõppenud viimastel kahel, kolmel, neljakümnel aastal ja tõenäoliselt äh, on selliseid asju järjest rohkem, nii et tegemist on ka järgnevatel aastatel väga olulise poliitikavaldkonnaga, mis vajab mitmed multidistsiplinaarset lähenemist, arvesse tuleb võtta väga paljusid asju. seda me eile ka selgitasime, sellepärast et nende inimeste rände, kes otsivad paremat elu järge, ei lõpe ja meie väärtusi, meie ühiskondade väärtusi ja meie seadusi seavad nad äh, ikka ja jälle küsimärgi alla, kuna nad ei ole nendega harjunud. Nad ikka ja jälle seavad küsimärgi alla seda, mida Euroopa Liit jutlustab, aga ei tee. samal ajal aga on need suured ränded ilma kontrollita ka julgeolekuprobleemiks. kui ei ole koordineerimist, siis ei ole turvalisust, ei ole õiguskindlust, ei ole tagatud nende rändajate väärikus, sellega kaasnevad jul-, väga Äh, julgeolekuprobleemid, mis on väga suureks probleemiks poliitilistele otsustajatele. enamus äh, otsuseid, mis on tehtud, on seotud pigem äh, julgeolekuga ja vähem humanitaarkaalutlustega, nii et seetõttu tuleb arvesse võtta ka julgeoleku küsimusi. Need rändevood, neid kasutatakse Euroopas ja ka väljaspool Euroopat ära selleks, et äärmuslikku ähm, ksenofoobset äh, diskursust tugevdada. ja meie oma poliitikas, kui me räägime siin solidaarsusest, inimõiguste austamisest, peame mõtlema selle peale meil on ikka ja jälle selline avalik diskursus, mis ei sobi kokku meie otsustega, me siis peame muutma kas oma otsuseid või siis oma avalikku diskursust, aga kuna me ei taha oma väärtusi muudata, on meil muuta, siis on vaja muuta oma poliitikat. me peame alles jätma selle, mis selles poliitikas on olnud head, aga lisaks sellele on meil vaja paremat koordineerimispoliitikat, sellepärast et paljusid instrumente ei koordineerita ja Süüria äh, Äh, pagulaspoliitika puhul äh, me oleme aru saanud, et äh, välispoliitika on väga oluline, oluline on konfliktide haldamine, konfliktide lahendamine, konfliktijärgse olukorra haldamine, dialoog on väga oluline, dialoog riikidega, kes on transiitriikideks, sest Euroopa perspektiiv seisneb ju selles, et me iga hinna eest tahame neid inimesi hoida väljaspool oma riike, aga isegi siis, kui me hoiame neid inimesi väljaspool oma riikide piire, on, jäävad nad ikkagi inimesteks, kellel on inimõigused, mida tuleb austada, seetõttu me peame mõtlema praegu sellele, kuidas meil õnnestuks neid inimesi lõimida, kuna neil ju on õigus äh, rännata, välja rännata, kuna nad on inimesed. mul on ju ka õigus, kuna ma olen inimene, ähm, Berliini kolida, kuna ma Berliini, sest ma, keegi ei saa mulle seda keelata. ja sise- ja välisministrid üksi ei saa neid probleeme lahendada. see on see perspektiiv, mida me tahame selles äh, raportis kajastada. ja see on minu meelest täiesti adekvaatne parlamentaarne raamistik, et selliseid teemasid arutada. härra Dias de Meira, palun. aitäh, härra juhataja. ka mina tervitan väga seda, mida meie külalised täna pärastlõunal siin on öelnud ja kõik see, mida te ütlesite, sellest on meil kasu meie töös. mõningate asjadega, mida siin on öeldud, ma nõus ei ole, aga ma ei taha sellest praegu rääkida, sellepärast et ähm, olulisem on see, et ähm, oleks võimalik koondada neid positiivseid asju, mida meie tänased külalised on siin mm, rääkinud oluline on muidugi see seos sundrände ja arengu vahel, aga me ei ole siin mingid teoreetikud, vaid poliitikud. me empiiriliselt äh, tunneme seda traagilist reaalsust ja me tunneme ka ajalugu ja praegu ei ole õige hetk lugeda üles kõiki neid konflikte, mis meil on erinevates pagulaslaagrites üle kogu maailma olnud selle karmi reaalsusega ja ka uusimas ajaloos, mis on seotud olnud viimasel kolmekümnel aastal massiliste inimeste pagendamistega ja mis on äh, siis puudutanud ka Euroopa mandrit et äh, komisjoni äh, teatis oli kindlasti väga kasulik, ma tahaks öelda, et mina oma elu ja poliitilise tegevuse jooksul, jooksul olen äh, konstateerinud, et pagulastel ei ole mingit juurdepääsu avalikele teenustele, tööturule ja veelgi vähem on neil võrdset võrdne juurdepääs võrdsusele, seetõttu ma olen nõus sellega, mida härra De Brouwer oma sõnavõtu alguses ütles. on väga raske pagulaslaagrites äh, tõesti vähimatki väärikust äh, leida, seetõttu see teatis on väga oluline ja Helena ja mina soovime anda positiivse panuse ka tuginedes komisjoni teatisele selle kohta, mida meie poliitikutena nüüd tegema peame selleks, et äh, saavutada meie kõige kõrgemat eesmärki, peame keskenduma spetsiifilistele meetmetele, mida ma siis ka nüüd nimetan, haridus, siin oli juttu juba haridusest, härra Ambrosi rääkis haridusest juurdepääs tööturule ja juurdepääs teenustele ja lõpetuseks tahaksin rõhutada ka seda, et oluline on teha korralikku koostööd äh, kohalike ametivõimudega, aga selles osas ma tean, millest ma räägin, sellepärast et äh, minevikus ma olen äh, töötanud ise kohalikus mm, mm, ametiasutuses ja seal, kus mina töötasin, kogesime, kui oluline on solidaarsus sundrände ja pagulas äh, lainete puhul. ja siin äh, teatises kõigepealt äh, tuuakse välja äh, pagulased kogu maailmas, kuuskümmend kaheksa protsenti kõigist pagulastest elavad arenguriikides ja ainult et äh, kakskümmend viis protsenti pagulastest äh, elavad arenenud riikides. ma tahaksin siin tõesti viidata vastuvõtja riikide pagulaste oluliste, äh, valitsuste olulisusele näiteks ja seetõttu tundub mulle positiivne see, millele komisjon on keskendunud, arengukoostöö, humanitaarabi, poliitiline tegevus aga mul on mõningaid äh, kahtlusi või siis äh, mõningaid lahtisi küsimusi, kuna eel-, äh, kell on juba nii palju, siis ma üritan asju veidi lihtsustada. minu esimene küsimus on seotud selle üleskutsega, et vaja on varajast hoiatamist. siin on ilmselt tegemist ainult konfliktide eest hoiatamisega või siis kas on tegemist ka hoiatustega, mis puudutavad olukordi, mille puhul arvatakse, et äh, tegemist võiks olla sellega, et naaberriigid peavad äh, pagulasi vastu võtma. Dada laager, ähm, sellest oli juttu, see on suurem kui Valladolid või A Coruña Hispaanias. ja nüüd äh, on plaanis see laager äh, äh, ära kaotada, aga mida me teeme nende inimestega, kes on seal meeleheitlikus olukorras? mida me, mida, mida nende inimestega teha? ja kriis Tšaadis, Boko Haram ja kriis Tšaadi järve ümber. dokumendid, millele viidatakse teatise leheküljel kaheksa, äh, kõnelevad äh, arengupoliitilistest instrumentidest ja seal on juttu preventiivsest analüüsist äh, Äh, nende riikide puhul, kes peavad vastu võtma pagulasi, mis võiks siis äh, paremini, mm, paremat mõju avaldada vastuvõtuvõimekusele ja haridusele. mu viimane küsimus on seotud haridusega, aga ma ei tea, kas komisjon suudab sellele vastata. komisjon teeb ettepaneku anda rahalist äh, ja tegevuslikku toetust parema avaliku äh, haridussüsteemi loomiseks, millist äh, avalikku toetust, millisest rahast ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kas seda võetakse arvesse? aitäh teile teie äh, ettekannete eest me võiksime siin rääkida äh, pagulasvoogude haldamisest või kontrollimisest, aga pikaaegsete kogemuste alusel võin ma teile öelda, et äh, need äh, pagulasvood, mis ähm, tulenevad konfliktidest, need lõpevad alles siis, kui ka need sõjalised konfliktid on lõppenud. aitäh, ähm, ütleb härra Panseri, see oli juba peaaegu Äh, raporti tutvustus, aga nüüd on meil tõesti väga vähe aega ja kaks minutit saab iga kõneleja sõna. härra Messner, palun. aitäh, härra esimees, ma räägin hollandi keelt. meil on väga hea meel, et komisjon selle teatise tegi kuuskümmend viis miljonit inimest, äh, kes põgenevad äh, maailmas, kriis, millega ka Euroopa Liit üha rohkem peab tegelema, sellepärast meil on vaja ka tõesti meetmeid selle olukorra parandamiseks. meil on väga hea meel, et see teatis tuli, sest me oleme kogu aeg nõudnud suuremat toetust just sealses piirkonnas, äh, kust inimesed tulevad, inimestele tuleb seal kohapeal luua tulevikuperspektiiv. kui mina oleksin pagulane ja kui mul seal pagulaslaagris enam mitte mingit perspektiivi pole, siis võib-olla ma ka maksaks inimkaubitsejatele selleks, et oma lastele paremat tulevikku Euroopa Liidus tagada. ehk siis meil tuleb tõesti tagada parem juurdepääs haridusele, tööturule, põhilistele teenustele. see toetus kolmandates riikides on tõesti väga tähtis. Euroopa Liit ja liikmesriigid saavad tõesti koostöös äh, vastuvõtete riikidega, siis seda olukorda parandada. mul on mõned küsimused. Äh, proua Halt, äh, teie sõnavõtu ajal ma vaatasin, et nõukogu järeldustes on nii palju sõnu, aga meil on vaja tõesti tõendeid, et mis täpselt toimub, meil on vaja usaldusväärset statistikat ja analüüsi pagulasvoogude ja migratsioonivoogude kohta. samamoodi on meil vaja ka informatsiooni vastuvõtvate kogukondade kohta. meil on vaja empiirilisi uuringuid, tusem-, tulemusele suunatud analüüse. ma tahan teada, kas komisjon on võimeline seda tegema, kas me saame siin rääkida empiirilistest uuringutest, tulemusele suunatud uuringust, et kas komisjon komisjon võib selgelt öelda, millised meetmed aitavad äh, kaasa sellele, et inimesed ise oma eluga hakkama saavad ja millised meetmed mitte ma kujutan endale ette, et igas piirkonnas ei ole see vastus samasugune, kuidas komisjon kavatseb neid erinevaid nõudmisi erinevates piirkondades välja tuua. kolmandaks, kui palju arvestatakse ka vastuvõtva kogukonna eripäraga, sest neile võib jääda mulje ja tegelikult kõnelejate sõnavõttudest kumas see ka läbi, et eh, kas nad eh, saavad juurdepääsu tööturule, eh, haridusele ja kas seda kõike tehakse niimoodi, et vastuvõttev kogukond on valmis ka seda kõike tolereerima? mis saab siis, kui kogukonnad enam ei ole nõus koostööd tegema? ja lõpetuseks veel väike üleskutse. konflikt Ukrainas üldse mitte kaugel Euroopast. kaks aastat tagasi, täpselt kaks aastat tagasi, Nemopetrovskis äh, jõudsid esimesed pagulased kohale kilekottidega, nüüd on neid poolteist miljonit, üle pooleteist miljoni sisepagulase on meil Ukrainas. rahvusvaheline abi, mida lubati ei jõudnud kas üldse kohale või jõudis kohale liiga hilja ko-, te ütlesite, et kohe varases staadiumis tuleb hakata kavandama, välja mõtlema kestlikke lahendusi, aga mina neid ei näe. nii et äh, tahaksin teada täpselt, mis siis selles osas tehakse või tõesti tegutseme me alles siis, kui häda on kõige hullem. Ja, herzlichen Dank. Auch wir von den Grünen begrüßen die Mitteilung der Kommission und ich Proua Hoibuh, ähm, rohelised tervitavad komisjoni teatist ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et ei rääkinud mitte ainult tehnilistest detailidest, vaid äh, tõesti ütlesite välja ka, et me räägime inimestest ja, ja väga haavatavast inimrühmast meil äh, oli siin täna ähm, arengukomisjonis ka Slovakkia eesistuja ja ka nemad äh, on valmis äh, pagulaspoliitikat äh, ja humanitaarabi ja äh, siduma vaja on tagada see, et meetmed oleksid pikaajalised, me väga toetame seda põhimõtet. mul on aga siin üks küsimus ja loomulikult on mõeldud ka sellele, et inimesi lõimitaks kohalikule tööturule, see on väga oluline ja väga tervitav tervitatav ja raportöör aga rääkis äh, juba sellest, et alati on siin äh, lahkheli selle vahel, mida me siin arutame, mida me soovime saavutada, äh, aga, ja selle vahel, kuidas me Euroopas käitume ja kui ma mõtlen siin tööturule, lõimimisele, Euroopa tasandil siis me tingimata just head eeskuju ei näita, aga see ei pea vähendama meie jõupingutusi nendes riikides. aga hea oleks võib-olla kuulda teilt, et mida te tegelikkuses teha plaanite, et asi paremini toimiks seal, kui ta praegu Euroopas toimib? aitäh ja nüüd saab viimasena kõne, sõna härra Zeller. aitäh härra juhataja. aitäh komisjonile selle ettepaneku eest, aga paljud asjad kõlavad minu jaoks iseenesestmõistetavalt näiteks kui ma loen siin, et väga oluline on seejuures see, et poliitilised ja arengupoliitika osapooled eh, tihedas koostöös eh, humanitaarabi andjatega kohe kriisi alguses eh, koostööd teeksid. Mm, kriisid ei ole olemas, ei ole hiljuti tekkinud, vaid ma ise olen väga paljusid kriise läbi elanud äh, näiteks äh, üheksakümnendate alguses endises Jugoslaavias ja minu küsimus on, et miks me siis ei tee selliseid asju? see äh, kõlab nagu üleskutse, et Euroopa Liidu institutsioonid komisjoniga eesotsas võiksid koostööd teha, seda võiksid nad juba ammu te teha ja Euroopa Liit peab võtma vastutuse, kes on Euroopa Liit Euroopa Liit on ju esmajoones liikmesriikide ühendus, kes äh, peaks äh, vastutust võtma esmajoones, aga me näeme siin seda, et vastutust lükatakse ühelt äh, teisele, nii et kui küsimus on, et kuidas me tahame saavutada seda, et Euroopa Liit tõesti ühtselt tegutseks selles küsimuses ja me oleme just näinud seda, et isegi siserände puhul, mis on äh, Euroopa Liidus äh, ju äh, koostöö aluseks äh, nimelt vaba liikumise õigus inimestel ähm, tehti sellist kampaaniat, et inimesed nõudsid riigi lahkumist Euroopa Liidust, nii et me tõesti peame ise asjades kokku leppima kõigepealt ja siis vaatama, et kuidas me seda, mida me teha tahame ja mida teie õigesti kirjeldate, ellu rakendaks, et see ei jääks pelgalt teooriaks ja et me võtaks äh, vastutust, aga samal ajal ka äh, avaldaks mõju. Lõuna-Sudaanis me praegu näeme seda, et isegi toonase, tollased äh, võimul olijad ei suuda oma äh, armeed kontrollida, alustasid äh, Mm, iseseisvuspäeval üksteise tulistamist, nii et äh, seal ei ole mingit äh, mõju isegi riigijuhtide üleskutsetel. nii et äh, me peaksime tõesti ise üritama, et liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid lepiksid kokku ühises tegutsemises te, et äh, ei üritataks äh, Äh, vältida tegutsemist ja lõpptulemusena ei tekiks üld, ei juhtuks üldse mitte midagi e, ja et äh, riikide elanikkonda ei äh, hirmutataks ja tegemist on ka rahalise probleemiga. Saksamaal sellel aastal rändajate ja pagulaste lõimimiseks läheb meil kakskümmend viis miljardit ja järgneva viie aasta jooksul hinnangute kohaselt on vaja sadat miljardit selleks, et jätkata neid programme, sest äh, juurdepääs tööturule on olemas, aga selleks on eelkõige vaja seda, et äh, oska-, et, äh, et vaja on õppida vastuvõtja riigi keelt, et ma saaksin oma haridust kohandada vastuvõtja riigi vajadustega, selleks on vaja inimesi, kes neid õpetaks, seda on, selleks on vaja tohutuid äh, summasid kuluda, kulutada, aga seda on võimalik äh, alles siis saavutada, kui toimub koostöö liikmesriikide ja institutsioonide vahel ja see toimub usalduslikul alusel, aga Euroopa Liidus ma praegu sellist usalduslikku alust ei näe. ja nüüd meil tegelikult üldse enam aega ei ole, ütleb juhataja. tegelikult peaksid tõlgid juba ära minema, aga te saate igaüks veel kolm äh, minutit. kolm minutit saavad meie eksperdid ja palun ärge korrake midagi, mida te juba öelnud olete. aitäh, härra juhataja. me oleme harjunud sellega äh, mõningad väga olulisi asju siin erinevates sõnavõttudes mainiti, partnerlus ja dialoog päritoluriikide, vastuvõtjariikide ja eelkõige kohalike ametivõimude vahel, need on selle uue poliitika väga kõige olulisemad elemendid, aga meil on vaja neid inimesi, kellega me suhtleks ma näiteks, näiteks me tsiteeri-, tõime näiteks siin Dada äh, laagri, et kui äh, see kriis äh, laheneb, siis ainult nii, et toimub avatud arutelu Keenia ja Somaalia valitsustega, kohalike ametivõimudega so Somaalias, aga teiste, aga ka teiste riikidega, näiteks ka äh, Ugandaga äh,, Ehm, kõik peavad otsima lahendusi selle tüüpi kriisile. juurdepääs teenustele on olu-, väga olulise tähtsusega, üks äh, kaasraportööridest rääkis äh, sellest, äh, me räägime juurdepääsust arstiabile, haridusele, tööturule ja avalikele teenustele üldiselt. aga see ei ole võimalik niimoodi, et äh, need äh, rändajad äh, ja vastuvõtu, vastuvõtja riigi kogukonnad konkureerivad selle juurdepääsu pärast. nii et see ongi väga oluline selle jaoks, et kas need programmid muutuvad edukaks või mitte vaja on tõesti tõhist ko-, tõhusat koostööd, aga need teenused, millest ma rääkisin, on tõesti väga olulised. ja näide sellest, kuidas neid erinevaid instrumente saaks kasutada, oleks näiteks haridus Liibanonis, Türgis, Kreekas, üritame sellega tegeleda, vaja on haridussüsteemi, mis vastuvõtjariikides on äh, kohandada, et oleks võimalik äh, vastu võtta uusi tulijaid äh, nendest äh, kogukondadest, aga samal ajal on vaja konsolideerida äh, vastuvõtja riigi haridussüsteemi, et oleks arvesse võtta ka mitte ametlikku arvi, haridust selleks, et valmistada ette neid äh, lapsi, et nad saaksid osaleda sellises, sellistes hariduse andmise vormides. mis puudutab vajaduste analüüsi ja varaseid hoiatusi, siis ma tahaks härra Tiiasele öelda, et see on laia, lai Mm, mõiste, et see ei, me ei pea silmas ainult kriise, aga meil on kindlasti vaja märkimisväärselt parandada oma analüüsi ja vajaduste hindamise tehnikat nii ähm, ümberpaigutatud inimeste kui vastuvõtjate kogukondade puhul ja see ongi see teema, millega äh, tegeldi äh, rahvusvahelise rände tippkohtumise puhul e ja sellega tegeles ka proua Georgieva. ja viimane asi, kuna siin juba tõstatati ka Ukraina küsimust, siis me väga jälgime olukorda selles riigis. me oleme keskendunud äh, humanitaarabile nendes piirkondades, kus ähm, vajadus on kõige suurem, pigem äh, konfliktipiirkondades tõesti on väga palju inimesi, kes on äh, lahkunud nendest piirkondadest, aga me oleme teadlikud ka sellest, et esmajoones peab nendega tegelema Ukraina valitsus. Thank you uh, very briefly. härra Ambrosi, palun. kuna aega on vähe, siis ma teeks kaks omapoolset kommentaari ja olen nõus sellega, mida just ütles Jean-Louis, esimene kommentaar mainiti viimase Euroopasse tulnud, viimast Euroopasse tulnud pagulasvoogu ja julgeolekuküsimust ja äh, pagulasvoogude kontrollimist, äh, muuhulgas ka julgeoleku põhjustest lähtuvalt. ma arvan, et me peame leppima millegagi, mis äh, ei ole eriti populaarne Euroopa riikides praegu, aga see on äh, fakt, et kogemused on näidanud mitmete aastakümnete jooksul, et mida piiravamad on juurdepääsusüsteemid, ükskõik kas rändajate või pagulaste jaoks, seda rohkem on irregulaarset rännet. nii et mida roh-, rohkem karmistatakse piirikontrolli, mida rohkem kohaldatakse piiravaid meetmeid rändele, ja pagulaste juurdepääsule äh, kaitsele, see ei suurenda meie turvalisust äh, ja selliseid asju tehes me tegelikult äh, suurendame ähm, seda kontrollipuudust, mis meil on inimeste liikumise üle, nii et me peame leppima varem või hiljem sellega, et selleks, et paremini hallata ja kontrollida suurte inimrühmade liikumist, peab meil olema adekvaatne õiguslik mehhanism, nii selle jaoks, et inimestele kaitset anda pagulaste puhul, äh, kui ka teist tüüpi rändajate puhul, kes võivad tulla Euroopasse või ka teistesse maailma piirkondadesse ja muide, seda on ka teistes maailma piirkondades tehtud, et äh, legaalsed rändekanalid äh, rändajate jaoks on olemas ja see on osutunud paljudel juhtudel tõhusaks, muuhulgas ka julgeoleku osas nii et ma räägin täiesti toimivast poliitikast teistes maailma piirkondades ja mis puudutab äh, teisi kommentaare, siin mainiti ähm, nii-öelda tõmbefaktoreid, ähm, et näiteks juurdepääs tööturule või muid, muud sarnased sekkumised. ma arvan, et see on ka müüt, mis tuleks ümber lükata. ehkki võib olla mõningaid inimesi, keda mõningad, mõningane abi, mida nad võivad Euroopas või mujal saada, tõesti meelitab. me peaksime tunnustama seda, et see tõukefaktor, mis nende inimeste puhul rolli mängib, on väga palju suurem kui see võimalus, et nad Euroopas võivad saada ligipääsu olulistele teenustele või töökoha. Need inimesed, kes Euroopasse jõuavad, nad ei tule siia sellepärast, et nad arvavad, et nad võiksid äh, tööd saada, vaid nad jooksevad ära pommide eest või tõesti väga kohutava vaesuse äh, või näljasurma eest, sellepärast nad äh, ka pagevad, mitte sellepärast, et nad siin võiksid mingit abi saada. nii et ma arvan, et see vahel võib-olla tuleb arvesse võtta seda tõmbejõutegurit, aga me võib-olla hindame seda üle. ja viimane kommentaar. siin mainiti varastu hoiatust ja Dadabi ja kas me mõtleme ähm, järele selle üle, et mida me teeme, kui äh, selline otsus tehakse, et kas me mõistame äh, selle tagas, suure tagasipöördumise mõju Somaaliale. ma arvan, et see on äh, asi, mida me peame arvesse võtma ka Euroopa poliitika puhul. kui me vaatame mõningaid otsuseid ja programme, mida praegu rakendatakse selleks, et hallata seda suurt rändevoogu Euroopas, siis üks tegevuse nurgakividest Euroopa Liidus on tagasipöördumine. me kuuleme järjest rohkem seda, et vaja on suurendada tagasipöördumise määra nende rändajate hulgas, kellel ei ole mingit õiguslikku põhjust Euroopasse jääda ja me oleme nõus, et tagasipöördumine on väga oluline mehhanism rände haldamise puhul. oluline on mõelda ka sellele, kuidas ja mis tüüpi tagasipöördumist äh, me näha tahame ja kus, sest see ei ole sama, kui kümme tuhat inimest lähevad äh, Lõuna-Aafrikasse või kümme tuhat inimest lähevad tagasi Mogadishosse, neil ei ole sama mõju ega samad tagajärjed, nii et see on oluline selleks, et valmistada ennast ette selleks, mis tuleb. me peame omaenda poliitikaid ja programme korralikult analüüsima, me peame analüüsima, milline mõju neil on, sõltuvalt sellest, kuidas me neid rakendame või ei rakenda, sest me võime äh, ju ka leida, et vahel on meie mõtted head, aga nende rakendamine äh, halvendab olukorda veelgi ja abi sellest ei ole, aitäh! Äh, suur tänu, ma teen väga lühidalt. Äh, väga palju on juba ära öeldud minu kolleegide poolt. härra teeme Esmaakerile tahaksin öelda tõesti, meil on selliseid näiteid, kus äh, vastuvõtvad kogukonnad ja äh, pagulased äh, on äh, väga hästi kokku sobinud, lõimumine on toimunud edukalt, aga mitte alati. selleks on vaja kõiki neid, neid asju, mis, millest ma juba rääkisin, palju kontakte, inimesed peavad olema kaasatud, kohalikud ametivõimud peavad olema ka kaasatud ja meil on vaja ka ressursse, mitte nii, et et kaks kogukonda vaataksid, et nad konkureerivad samade ressursside üle, vaid eh, et nad mõlemad saavad kasu samadest ressurssidest. see on üks asju, millest me oleme pikalt rääkinud oma lahenduste aruteludel ja ja me osaleme ka vastavas platvormis ja nüüd eh, kolleeg Raibuhile tahaksime öelda, et et äh, tänan teid selle mõtte eest integreerida äh, pagulased tööturule. Äh, nii tulebki Euroopa Liidus mõelda. Euroopa Liit kui, kui, kui institutsioon ja liikmesriikide föderatsioon peab näitama teistele eeskuju, tõesti. see on eluliselt tähtis, me ei pea kogu vastutuse lükkama naaberriikide õlule konfliktide puhul näiteks Jordaania, Türgi Nad on juba vastu võtnud miljoneid pagulasi, üle kolme miljoni pagulase on saabunud Türgisse, siis nõuame, et äh, Türgi äh, avaks oma tööturu neile, aga ma ei tea, Taanis on ainult kaheksa tuhat pagulast saabunud. teatud proportsionaalsus tuleb säilitada, vastasel korral neid lihtsalt ei võeta tõsiselt, ei austata. dialoogi tuleb pidada. nüüd äh, äh Romanen Säärel tahaksin Süüria pagulaste kohta öelda, et mm, need vähesed, keda mina olen registreerinud Punase Risti töötajana, et ma töötasin äh, Süüria naaberriikides kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja tegelikult Jordaanias ja Liibanonis võeti inimesi vastu kui külalisi kui vendi, perekonnaliikmeid, neid lihtsalt ei registreeritud, sest nad ei arvanud, et nad sinna liiga kauaks jäävad, aga ajaloolistel põhjustel mm, paljud inimesed ei saa tagasi minna, elavad Jordaanias, mm, teevad tööd juba ja kõik, kogu see temaatika on väga delikaatne, aga hea, et te tõstatasite selle minu kolleegid on ka juba palju ära öelnud, mul ei olegi vaja midagi lisada, tänan. suur aitäh, suur aitäh ka TV-komisjonile ähm, konsultatsioonide eest, kakskümmend üheksa august on järgmise koosoleku toimumise aeg ja head suvepuhkust teile ning täname ka tõlke, head õhtut!